okay.. hästi, palun istuge oma kohtadele. meil on täna väga pikk hääletus, niisiis palun istuge oma kohtadele. llegó. Right. I'll shoot you all if I have to go. Eh, ma lasen teid kõiki maha, kui ma pean veel paluma teil siin maha istuda. Where is Elisa? Oh, she's there. Okay, are we, are we... niisiis, ma tean, palun rahunege, lõpetage omavahelised vestlused, palun. Because we can't miss anything, you never know, it might be et ja ei saa ju jätta midagi tähelepanuta, mida öeldakse, võib-olla on midagi huvitavat. ma arvan, et kõigepealt senikaua, kui siin veel on müra ja istu, iste, istekohti võetakse, pange oma hääletuskaardid palun sisse ja teeme kontrollhääletuse. hääletus on alanud, niisiis kontrollhääletus, kas kõigil on hääletuskaardid? kontrollhääletus. Votes open. If you'd rather be at home, say so. ja, ja kui te tahaksite pigem olla kodus, siis andke hääletuse teel märku. Come on, I've got forty cards nelikümmend kaarti on sees, kolmkümmend viis on hääletanud, niisiis kolmkümmend seitse on nüüd hääletanud, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, kaks inimest ei ole veel hääletanud, üks inimene ei ole veel hääletanud. nelikümmend kaks kaarti on sees, nelikümmend üks on hääletanud mulle teeb alati muret see üks inimene, kes alati on kohal, aga kunagi ei hääleta. et võib-olla tegemist on mõne inimesega, kes arvas, et ta vajutas nuppu, aga tegelikult ei vajutanud. okei, so thirty two niisiis kolmkümmend kaks inimest sooviks pigem olla kodus. ei. May I suggest that you send niisiis äh, saada keegi oma hääletuskaarti otsima, sellepärast et meil on täna vaja üsna palju kaardiga hääletada. ma lootsin, et sul on assistent, kes läheb su kaardi järele. Right, ahaa. Do you want to yeah., can you open the vote again? Uh, alustame hääletust uuesti jah, kas kõik, kõik toimib nüüd hästi? okei okay,, right. hästi. ma avan nüüd istungi, istung algab, nii et, et palun olge nüüd tasa. palun, ma ei taha hakata karjuma palun, ma ei alusta enne, kui saalis on vaikus. I am not starting till I have quiet. ma ei alusta enne, kui on vaikus. There is still a lot of noise. väga palju lärmi on veel. There is still a lot. ikka on veel palju lärmi. Please. I know, I know please, there are too many convers- liiga palju omavahelisi vestlusi on saalis, ma hakkan nimepidi hüüdma neid inimesi, kes juttu ajavad. me ei saa alustada enne, kui saalis on vaikus. I feel like a teacher trying ma tunnen nagu õp-, ennast nagu õpetaja, kes ootab, kuni õpilased vait jäävad näin, nüüd on juba asi parem. näete, te saate ju asjast aru ka. ja kõigepealt kinnitame päevakorra. Elisa, sa palusid sõna. aitäh. ma palusin sõna selleks, et paluda veel kord ametlikult, et lükatakse edasi tänane hääletus äh, kahese õigusloome paki osa, paketi osas, selleks on kaks põhjust. kui me novembris komisjoni ettepaneku saime, siis oli olukord üsna erinev sellest, mis ta on praegu. tegemist on algatusega, mis toob sisse säästumeetmeid ja distsipliini ning meie fraktsioon on alati üritanud ka majanduskasvu ja äh, ühinemist äh, sellesse tegevuskava saada ja seda ikka ei ole, olukord on muutumas Merkeli ning äh, Hollandi vahel toimub homme esimene kohtumine, Saksamaa parlament on äh, samuti äh, kõneluste ajakava muutnud, mis puudutab fiskaallepet, äh, siis selles küsimuses on tulemas tippkohtumine. seega ma arvan, et ei ole mõtet, et parlament arutab sellist tundlikku teemat, kus võivad sisse tulla viimase minuti muudatused, nii et, et ma paluksin väga tugevalt, et see hääletus lükatakse edasi, eh, sellepärast et eh, muidu võivad olla negati-, asjal negatiivsed tagajärjed ning kui me asja edasi lükkame, siis see mõjutab meie parlamendi mainet positiivselt. aitäh! tegemist on siis hääletuse edasilükkamisega üks inimene peab rääkima selle poolt ja üks vastu, kummal on kõneaega üks minut, kas keegi tahab äh, võtta sõna e-, edasilükkamise poolt? jah, me põhimõtteliselt juba poolt kõnet kuulsime. Silvi, ma ei ütleks, et ma sajaprotsendiliselt toetan edasilükkamisi põhjusi, aga ma olen selle poolt, et me lükkaksime asja edasi, sellepärast et meie arvates tekst hetkel ei ole hea me arvame, et me peame siin parlamendis tegema head tööd ning me sooviksime, et mõned meie muudatused läheksid läbi. hästi, kas keegi soovib vastu kõnelda? Sampool eh,. Äh, juhataja, mina olen vastu kahel põhjuselt, äh, sellepärast et see poliitiline olukord, millele viitab Liisa. Äh, maailm muutub iga päev ja me ei saa oma tööd niimoodi kunagi lõplikult teha nii et, et ma arvan, et see äh, ar-, argu-, argument, et äh, keegi kohtub kellegiga, sel-, selliseid argumente me ei saa kasutada, mis puudutab ülejäänut, see, et tegemist on halva tööga tuletaksin meelde, et möödunud nädalal raportöör ja variraportöörid leppisid kokku, eh, jõudsid kokkuleppele ja eh, kuna on peetud nüüd väga erinevaid sõnavõtte, mis puudutavad parlamendi tööd, eh, neid väga palju küsimusi on uuesti tõstatunud, me peame leidma kokkuleppe teksti osas, mis meie arvates on halb, nii et, et mina teen küll ettepaneku, et ei lükka edasi Thank you, thank you very much um,. I, I... aitäh. Äh, me hääletame seda küsimust äh, sellepärast, et äh, asi on kui te ütlete jah, siis tähendab, et te olete edasilükkamise poolt, kui ei, siis jääb asi päevakorda. kas teeme niimoodi? niisiis, me hääletame nüüd edasilükkamist, jah tähendab edasilükkamist, ei tähendab ei lükka edasi. hääletus on alanud. Äh, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, nii et, et edasilükkamist ei toimu. Elisa. aitäh ma arvestan selle hääletamise tulemust ja seetõttu paluksin, et kolleegid äh, ole, nõustuksid äh, hääletama erineva, muudetud järjekorras neid kahte raportit, sellepärast et viimasel minutil on minu raportis tehtud muudatusi ning tegemist on paketi osaga ja ma arvan, et kõige olulisem oleks, et me hääletaksime sellest paketist minu raporti ja siis teise raporti, sellepärast et just minu raportis on äh, aset leidnud äh, viimase hetke muudatused, mis võivad äh, seada ohtu sellele kokkuleppe, mis viimasel hetkel saavutati ja selles osas olen härra Kosessiga nõus. aitäh, sellisel juhul on vaja veel ühte poolt ja vastukõnelejat, et me muudaksime hääletuse järjekorda, et kõigepealt hääletame Ferreira raportit ja seejärel Kosessi raportit. kas keegi soovib kõnelda selle ettepaneku poolt? ma ei näe Udo, jah? jah, ma arvan, et see töö on niigi keeruline juba. ja ma arvan, et me oleme juba varemgi näinud, et proua Ferreira näeb alati vaeva, et seda parlamenti piisavalt ühtsena hoida ja selliseid panuseid tooda, mille, toota, mille eesmärgiks on ikkagi konsensus ja me äh, teame, et äh, me nägime juba, et päevakorra osas tegelikult oli hääletustulemus siiski napp ja seetõttu ma arvan, et peaksime austama tema soovi. kas keegi soovib rääkida vastu, Jean-Paul? mina äh, austan korda, meil on kindlaks määratud päevakord, see on ka kord, järjekord, milles komisjon on teinud oma ettepanekud, nõu-, nõukogu on töötanud samuti selles järjekorras ja ei ole mitte mingit põhjust seda järjekorda muuta. ma mõistan väga hästi, mis siin on kaalul, miks äh, lihtsalt tahetakse muuta järjekorda selleks, et saavutada teatud asju ja proua Fer-, Ferreira äh, ütles, äh, et et et tema raportiga, raportiga seoses on toimunud muutusi, no mina ei näe põhjust järjekorda muuta. niisiis, me hääletame nüüd, kes, kui te hääletate poolt, siis muudame järjekorda ja vastu tähendab, et jääme esialgse järjekorra juurde, niisiis hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? tasa, palun. kaks inimest ei ole hääletanud, aga hääletus on nüüd lõppenud. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu. niisiis, esialgne järjekord jääb muutmatuks. ja läheme nüüd teise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, juhataja teadaanded teatan teile, et vastavalt äh, kodukorra reeglitele seitsekümmend kolm on läbirääkimised äh, euromüntide osas lõpule jõudnud äh, ning me saavutasime nõukoguga kompromissi, nii et, et kui fraktsioonidel ei ole vas-, midagi selle vastu, selle, selle kompromissi vastu, siis läheb see raport äh, mai teisele täiskogule. kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole kellelgi midagi selle vastu, suur aitäh äh,! niisiis, ähm, sellega on meil nüüd siis kõik korras ja läheme nüüd hääletuse juurde. kolmas ja neljas päevakorrapunkt, ähm, see puudutab siis kapitalinõuete direktiivi ja määrust ning me hääletame kõigepealt direktiivi ja siis osasid üks, kaks ja kolm määrusest. niisiis, kas kõik on valmis? meil on siin mõned väikesed muudatused, aga ma kuulutan need välja, kui me nendeni jõuame. nii et, et kui kellelgi peaks tekkima mingi segadus äh, sellega, et järjekord hääletusnimekirjas on muutunud, siis andke mulle palun märku. ja nagu ma ütlesin, enne kui me alustame, raportöör härra Karas on samuti sõna palunud, Otmar, palun. ma sooviksin tänada kõiki variraportööre, kaastöötajaid, kolleege, sekretäriaati selle eest, mis viimastel nädalatel on toimunud selle äärmiselt keerulise teemaga. siin on olnud erinevaid lähenemisviise, erinevaid rõhupunkte on välja toodud, sellegipoolest õnnetus meil nelikümmend kuus kompromissmuudatusettepanekut välja töötada direktiivi jaoks ja sada kolmkümmend kuus määruse eh, kohta. ja tegelikult saavutati ka eh, suur ehm, kokkulepe, eh, suur kooskõla kõikide hääletuste puhul ja see ka näitab, et et mis puudutab eriarvamusi, siis neist on üle saadud ja ma sooviksin tänada kõiki tehtud töö eest ja samuti nende panuste ja pingutuste eest, mis te tegite kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamisel, ma tean, mida see tähendas, ma tean, mida see tähendab nii keerulise ja tundliku ähm, teema puhul, aga me soovime pangandussektorit stabiliseerida, me soovime tööhõivet ja majanduskasvu suurendada, samuti ebavõrdsust pankade vahel vähendada ja siin me soovime ka edastada signaali nii meie valitsustele kui kes asuvad nüüd läbirääkimistele. ma so-, üritasin eriarvamusi aktsepteerida, minu jaoks ei olnud oluline mitte ainult enamust leida ja ma loodan, et see viis, kuidas meie töötasime, et see kajastub ka hääletusel ja suur tänu teile juba selle eest, aitäh! Thank you very much, Otmar. Right. aitäh! niisiis, nüüd alustame hääletust, mis puudutab direktiivi muudatus seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend on nüüd ära langenud, kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ühe, äh, kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud kakskümmend kuus, seitsmeteistkümne vastu, üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? niisiis, hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse kuueteistkümne vastu, vastu võetud üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakskümmend kaks, kahekümne kahe vastu. niisiis. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss äh, A, ei, jah. niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss C koos suulise muudatusega, mis lihtsalt korrigeerib arvu või tähendab alalõike numbrit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud või ei, pigem vastu võetud, aga kontrollime kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nii, ma hindasin tulemust väga valet, sada neliteist, sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AU, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime sada kakskümmend kuus, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda ka kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. jah, vabandust, seda tuleb ka kontrollida kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, kontrollime sada kuuskümmend nelja. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, segane tulemus, kontrollime, niisiis sada kuuskümmend seitse. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne kahele. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. ei, väga segane tulemus, kontrollime seda ka, sada kuuskümmend üheksa kontroll. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud kakskümmend kaks kahekümne vastu. sada seitsekümmend, kes on poolt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 erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud kakssada kakskümmend viis. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, jah, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga parem kontrollime. kakssada kolmkümmend, kontroll. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu. kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. niisiis, kakssada kolmkümmend kolm kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksateist kahekümne seitsme vastu. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, kontrollime, kakssada kolmkümmend seitse, kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend seitse kaheksateistkümne vastu. kompromiss S kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd tegemist on uue muudatusega nüüd, mida kompromiss ei kata. kolmsada kaksteist, muudatus kolmsada kaksteist, seda me hääletasime. ma räägin, milles, milles on asi. roheliste palve tegemist on siis muudatuse kolmsada kaksteist, mis puudutab äh, soolisi kvoote kui olete sooliste kvootide poolt, siis pluss, kui olete vastu, siis miinus. niisiis, muudatus sada, kolmsada kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. kuulge, jätke naljad. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tasa. ja see on tagasi lükatud kakskümmend kaks, kahekümne kahe vastu. keegi ei hääletanud, aga ma hoiatasin teid. niisiis saalist kommentaarid ilma mikrofonita. olete te kindel, et teie hääletusmasin ei töötanud? hästi, proovime uuesti. hääletus on alanud jällegi. niisiis, hääletage samamoodi nagu eelmine kord nelikümmend viis inimest nüüd hääletab ja see on vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu. olge valvel ja ärge nüüd liiga elevile ka minge. Äh, kompromiss U, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. tasa, palun olge tasa. kolmsada kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmsada kolmkümmend viis, kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, üks inimene ei ole veel hääletanud? kas kõik on vajutanud nuppu? keegi igatahes ei ole hääletanud, niisiis hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kaks, kahekümne kahe vastu. hästi, hääletame uuesti aga kui see üks on vastu, siis selle niikuinii äh, on tagasi lükatud. niisiis palun, kui te olge ol,, palun vajutage oma nuppe ja vaadake, et teil hääletusmasina peal tuli läheb põlema. kompromiss V, kes on poolt? vastu, eri, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaksik V. ja nüüd ma selgitan, mis me siin teeme. kõigepealt me hääletame ja ma loodan, et see on teie hääletusnimekirjas, igatahes see on teine järjekord kui see, mis mulle esialgu ette anti kõigepealt me hääletame eh, kõiki neid erinevaid eh, muudatuse osasid, kõigepealt hääletame ECR fraktsiooni suulist muudatust, eh, kas pannakse lõppu lisandus või ei. siis hääletame seda kas, kas viiskümmend protsenti või seitsekümmend viis protsenti ja kui need tagasi lükatakse, siis hääletame seda esialgset kompromissi, ma loodan, et te saite aru niisiis, kõigepealt ECR fraktsiooni suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime, kui te soovite. kas kõik on hääletanud? kolm tükki ei ole veel hääletanud, üks inimene peab veel hääletama, niisiis kõik on hääletanud ja tagasi lükatud kümme poolt, kolmkümmend viis vastu. nüüd hääletame viitkümmend protsenti. hääletus on alanud, me teeme seda kohe elektrooniliselt. niisiis hääletame viiekümne protsendi osas, hääletus on alanud. kaks inimest peavad hääletama, üks. kas keegi ei ole veel hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud kakskümmend poolt, kakskümmend neli vastu. ja nüüd hääletame elektrooniliselt seitsekümmend viit protsenti. hääletus on alanud. kolm inimest ei ole hääletanud, kaks ei ole hääletanud, üks ei ole hääletanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud niisiis, nüüd hääletame kompromissi, nagu see esialgselt oli, sellepärast et muutusi ei ole olnud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmsada viiskümmend üks, kolmsada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kolmsada viiskümmend üks, kontroll kaks, üks inimene veel hääletamata, hääletus on lõppenud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend kolm poolt hästi-hästi kontrollime kolmsada seitsekümmend kaks, ma tean, et see on minu oma, nii et, et me peame seda kontrollima. hääletus on alanud. väga palju inimesi pole veel hääletanud. kümme, üheksa, kuulge, hääletage. viis inimest peab veel hääletama, neli, kolm kaks. kas keegi veel kavatseb hääletada? üks inimene ei ole hääletanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kaheksateist vastu. kolmsada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AA, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, keegi ei hääleta, kontrollime kolmesada üheksakümmend viit. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend seitse, kaheksateistkümne vastu, kolmsada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. nelisada seitse poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. kompromiss AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AD koos suulise muudatusega, mis puudutab äh, puhvrite suuniseid. kas suuline muudatus on vastuvõetav? hääletame siis koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et te tahate kõigepealt hääletada suulist muudatust. niisiis, võib-olla kõigepealt hääletame suulist muudatust kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kahekümne kahe vastu. niisiis, suuline muudatus on vastu võetud ja nüüd hääletame kompromissi koos suulise muudatusega, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et vastu võetud. nüüd nelisada viiskümmend poolt, vastu erapooletud. seda tuleb kontrollida. mulle tundub, et võeti vastu. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, kakskümmend üks, kahekümne ühe vastu. nelisada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend kaks hästi, kontrollime neljasada viitkümmend ühte. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, ähm, nii kolmkümmend kuus üheksa vastu. Viki, ma arvan, et mul oli siiski õigus. jah nii, muudatus nelisada viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime ka seda, nelisada viiskümmend kaks, kontroll. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, kakskümmend viis kaheksateistkümne vastu. kompromiss AE, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AF, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss AG, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, viissada kaks, kontroll. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu. kompromiss AH, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ai, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AJ, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AK poolt. üks hetk, suuline muudatus. hääletame suulist muudatust eraldi kõigepealt. kes on poolt? kes on suulise muudatuse vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss koos suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AM, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viissada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viis, kolmsada viis, viissada kolmkümmend viis poolt, vastu, viissada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime viissada kolmkümmend viis, kontroll. hääletus on alanud, viissada kolmkümmend viis. kas kõik on hääletanud? üks inimene ei ole veel hääletanud, hääletus on lõppenud, aitäh. vastu võetud kakskümmend viis, kaheksateistkümne vastu. see tähendab, et viissada kolmkümmend kuus langeb ära kompromiss AN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, viissada viiskümmend kaks. kas kõik on hääletanud?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 erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime, nelikümmend seitse. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ei, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. ma enam ei näe, kuidas käed tõusevad. nelikümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime ka kolmekümmend üheksat. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud me peame kontrollima, kui te kätt ei tõsta, niisiis viiskümmend kontroll kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, kas sada seitsekümmend kolm võeti vastu või ei?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 erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, parem kontrollime, niisiis kuuskümmend üheksa kontroll. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, üks inimene veel ei ole, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend seitse, kaheksateistkümne vastu, muudatus seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitsekümmend viit. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kolm vastu ja kakskümmend kaks poolt. ja nüüd hääletame elektrooniliselt teksti muudetud kujul, hääletus on alanud. neli, kolm inimest ei ole hääletanud, kas keegi tahab veel hääletada? hääletus on nüüd suletud. hääletus on suletud mina ütlen, et suletud ja ikka mõni vajutab nuppu. niisiis nelikümmend kolm poolt ja üks vastu ja keegi pole erapooletu. ja nüüd hääletame õigusloomealast resolutsiooni, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? kolm inimest ei ole veel hääletanud kolm inimest, palun hääletage. nüüd on hääletus lõppenud. nelikümmend kaks poolt, üks vastu ja erapooletuid ei ole, niisiis õnnitlused raportöörile. Ah, aga meil on veel väga palju tööd ja läheme järgmise esimese osa hääletusnimekirja juurde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 neli inimest peavad veel hääletama. kas kõik on hääletanud? veel kaks peavad hääletama. ja nüüd sulen hääletuse. hääletus on lõppenud, kakskümmend neli poolt, kaksteist vastu, vastu võetud kaks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss F poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt äh,, G vabandust, vastu, vastu võetud. kompromiss K, H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek. Mm, nii, siis vaatame. niiviisi, kolm, viis, seitse poolt, vastu kolm, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, nüüd kompromiss L suulise muudatusettepanekuga siin lõpus ja see puudutab siis äh, instrumente, mis puudutavad mitmekordseid äh, dividendse, et neid ei lubata ähm, vastavalt artiklile sada kolmkümmend kaks, aga kas te soovite muud, suulist muudatust ettepanekut eraldi hääletada? hästi, niisiis, kes toetavad suulist muudatusettepanekut vastu, erapooletud, paistab, et see on tagasi lükatud ja seetõttu läheme edasi kompromissi hääletuse juurde ilma suulise muudatusettepaneku poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd kompromiss M poolt vastu. ma arvan, et see on vastu võetud. sellepärast, et jah, Jean-Paul on ka poolt äh,, nii poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa langeb vist ära. raportöör, kas kakskümmend kaheksa langeb ära? langeb ära, väga hea. nelisada kuusteist poolt neli, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, kaks, kaks ja muud poolt, vastu, erapooletud kontrollime. kontrollime neli, kaks, kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud, tagasi lükatud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss P poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. neli, kolm, neli. suulise muudatusettepanekuga. ma arvan, et me saame selle kõik kokku võtta, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et on vastu võetud, aga igal igaks juhuks kontrollime. neli, kolm, neli koos suulise muudatusettepanekuga neli inimest peavad veel hääletama. ma nüüd sulen hääletuse. hääletus on suletud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, neliteist vastu. neli, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi. kas me võiksime kontrollida, neli, kolm, viis? siin on midagi kummalist jooksul kas kõik on hääletanud? ma sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend viis poolt, kuusteist vastas, neli kolm kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli kolm seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kuus, null poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend, kontrollime. kas kõik on hääletanud? kaks inimest peavad veel hääletama hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitse poolt, kolmkümmend kuus vastu. kompromiss S. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, üheksa, üheksa poolt, pooletud tagasi lükatud, viissada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss T poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss. oodake, oodake, lähme tagasi. siin oli ka suuline muudatusettepanek kompromiss D juures. see on lihtsalt järgmisel leheküljel, vaatame selle üle. ja suuline muudatusettepanek aga see ütleb, et äh, see katab ka muudatusettepaneku viissada viis. niisiis, kus me siis olime? see oli siis selleks puhuks, kui me kompromissi vastu võt-, vastu ei võta, aga kompromissi me võtsime vastu, kompromiss U, see oli kompromiss D, ütleb proua eesinaine, ja nüüd kompromiss U. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss V, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada neliteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viissada neliteist. kolm inimest veel peavad hääletama, sulgen hääletuse. kaks inimest veel hääletavad eh,, sulgeme hääletuse. vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu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 ja nüüd kompromiss AB suulise muudatusettepanekuga sotsialistdemokraatelt. ja see on väga pikk suuline muudatusettepanek ja me kõigepealt hääletame seda kompromiss AB suuline muudatusettepanek SED-lt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime veel neli inimest peavad hääletama. sulgen hääletuse. hääletus on suletud. tagasi lükatud. seitseteist poolt, kakskümmend neli vastu. ja nüüd läheme siis esialgse kompromissmuudatusettepaneku poole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. kes oli vastu viis kaheksa kaheksale? kontrollime, viissada kaheksakümmend kaheksa, ma ei näinud piisavalt tõstetud käsi veel neli inimest peavad, kolm inimest peavad veel hääletama. kas kõik on hääletanud, selge, siis sulgen hääletuse. vastu võetud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu. viissada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AE poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss AF po-, kõigepealt siin on suuline muudatusettepanek ECR-ilt, hääletame seda kõigepealt, siis kes on poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss äh, tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AH, H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ai poolt vastu, erapooletud, vastu võetud AJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuussada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AM po- ja see on osade kaupa niisiis kõigepealt hääletame kompromissi ilma äh, äh, kuusteist D-d seejärel koosolekul, niisiis ilma kuusteist D-ta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuusteist D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ma lihtsalt üritan vaadata, mitu suulist muudatusettepanekut siin on. see on siis ka üks, kaks korda nüüd siis ECR-i suuline muudatusettepanek, mis puudutab siis hüpoteeke ja see, hääletame kõigepealt suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuus, kuus, üheksa. ei, oodake, ma unustasin midagi ära, lähme tagasi, vabandust. kompromiss AP koos suulise muudatusettepanekuga. ent see on siis lõige kolm. Läheme siis selle suulise, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd kompromiss koos soolise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus, kuus, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AQ kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd kuus, üheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kuussada üheksakümmend kuus. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud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 seitsesada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada seitseteist pool ja see puudutab ainult prantsuslast versiooni, poolt, vastu, erapooletud. kas me peame seda üldse hääletama? miks on prantsuskeelses versioonis mingisugune muudatus, mind vägagi huvitab see. kas Prantsusmaal on mingid teised reeglid? Jean-Paul, kas sa võiksid selgitada si,? Si notre... kui me kirjutaksime kõik äh, seadusandluse prantsuse keeles, siis meil probleeme ei ole, aga inglise keelega meil nimelt on, äh, meil on kahe terminiga probleem. Äh, terminid tuleb harmoniseerida lihtsalt. jah. We don't normally vote on these no.. härra raportöör, kas me peame seda üldse hääletama? selge. siin on tegu siis para-, parandusega. kompromiss A, T. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A, U, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A, V, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kontrollime, seitsesada kakskümmend seitse, paistab, et käed hakkavad väsima. neli inimest, kolm inimest, kaks inimest veel. sulgen hääletuse. hääletus on suletud tagasi lükatud kakskümmend kahekümne kahe vastu, seitse kaks kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A kaks V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse kolm viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse kolm seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse kolm kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A Z poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitse, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jätkame kohe teise osaga. siin ei ole õigusloomelist resolutsiooni, nii et äh, on teil käes nüüd teise osa hääletuspaberid? ja olete valmis? seitsesada viiskümmend poolt vastu, erapooletud. kontrollime, seitsesada viiskümmend. kas kõik on hääletanud? sulgen hääletuse, hääletus on suletud vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kümme vastu, viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AAA kahes osas, esimene osa poolt. esimene osa AAA-st poolt, vastu, erapooletud ma ei näe, et te tõstaksite käsi rohelised ja see muudab mu elu väga keeruliseks, Philip. niisiis, kontrollime esimene osa kompromissist AAA. ja hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd seitse, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AAB poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsesada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AAC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse kuus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd seitse kuus seitse kuni seitse seitse neli seitse, kuus, seitse kuni seitse, kuus, üheksa plokis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, AAD poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. AAE kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud AAF poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitse üheksa üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse üheksa kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse üheksa kolm poolt, vastu erapooletu. kontrollime, seitse üheksa kolm kas kõik on hääletanud? kaks veel, üks veel, keegi rohkem ei pea hääletama, hääletus on suletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, kakskümmend seitse vastu. seitse üheksa viis poolt, seitsesada üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse üheksa kuus poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud seitse, üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksasada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksasada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksasada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksasada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksasada neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AAG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AA poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ai poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme edasi kolmanda osa juurde hääletusnimekirjades ja kehv uudis on see, et see on isegi veel kahes osas. okei okay,, is everybody niisiis, olete valmis? muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksasada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kallid kolleegid, kui te käsi ei tõsta, siis me ei jõua kuhugi. kaheksasada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksasada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksasada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AAJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, AAK poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud, AAL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada kakskümmend kaheksa poolt, vahe, vastu. kallid kolleegid, äh, kõik fraktsioonid peavad hääletama, sellepärast et muidu teeme kõik elektrooniliselt, nii et kaheksasada kakskümmend kaheksa, kontroll palun. kaheksasada kakskümmend kaheksa. kaheksasada kakskümmend kaheksa on avatud, loodetavasti vähemasti. kaheksa, kaks, kaheksa. jõudsite hääletada, siis ma sulgen hääletuse tagasi lükatud, kaheksateist poolt, kakskümmend kuus vastu, kaheksasada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaheksasada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AAM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AAN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AAO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada viiskümmend kuus poolt esinaine vabandab, siin on suuline muudatusettepanek, mis tuleb hääletada enne, tegemist on lihtsalt täpsustusega, nagu ma saan aru, kaheksasada viiskümmend kuus koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kaheksasada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksasada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AAP poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud. AQ poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. AR poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. AS kus on lisaks suuline muudatusettepanek, lisandus kõigepealt suuline muudatusettepanek. kes toetab suulist muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud seda peame kontrollima, kolleegid, nii et suuline muudatusettepanek AAS-i juurde. vastu võetud, kakskümmend viis seitsmeteistkümne vastu, seega kompromiss nüüd koos muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kallid kolleegid, äh, kõigile meile see väike tilulilu meeldib, aga kontrollime siiski äh, kompromissi AAS, palun. viis kolleegi, palun hääletage veel. nüüd ma sulgen hääletused, hääletus on suletud. kolmkümmend kaheksa kahe vastu AAT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksasada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AD B soolise muudatusettepanekuga kuuelt, suuline muudatusettepanek kõigepealt poolt, suuline muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis kompromiss muudetud kujul ADB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksasada poolt kallid kolleegid, ma ei saa eh, siin seda hääletust juhatada, kui te kõik lobisete üheksasada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AAU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksasada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kompromiss AAV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AA kaksteist V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AX suulise muudatusettepanekuga rohelist raportöörilt, mis on vist ka parandus, nii et võtame kõik koos poolt. Otmar, kas me võtame eraldi suulise muudatusettepaneku? jah, esinaine vabandab, seega kõigepealt ainult suuline muudatusettepanek. poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime palun nii et kontrollime siis suulist muudatusettepanekut. kas kõik äh, jõudsid hääletada, kui jah, siis sulgeme hääletuse, see on vastu võetud. ja nüüd siis kompromiss poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. AAY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksasada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ADF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kõigepealt suuline muudatusettepanek esimese osa kohta ja siis läheme veel osade juurde nüüd. kõigepealt suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd siis hääletame kompromissi ilma konkreetse reata poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame siis eh, tingimusi C, D ja E reas poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd siis keerame üsna mitu lehte edasi. kahekümnes lehekülg vähemalt esinaise hääletusnimekirjas kompromiss A, B, A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ABB poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. abc poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. abd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ABE kõigepealt suuline muudatusettepanek rohelistelt, nii et suuline kõigepealt poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd kompromiss muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme edasi, ABF, suuline muudatusettepanek konservatiividelt, kõigepealt suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud on tagasi lükatud, kompromiss eh, esialgsel kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek tuhat ükssada kuuskümmend kaheksa poolt tuhat ükssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. proua esinaine vabandab, ABG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ABH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat kakssada kaheksateist poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun. tuhat kakssada kaheksateist. kontrollime tuhande kahesaja kaheksateistkümnendat praegu. ja moment, äh, Rahvaparteid, teid on üks üle. Teid on üle. keegi, kes äh, praegu saali tuli, minge jälle välja kallid kolleegid, palun, Rahvaparteist üks maha. võtke oma kaart välja. hääletus on suletud, tagasi lükatud. kaks poolt, kakskümmend kolm vastu. kompromiss ABI poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, ABJ poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, ABK poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ABL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, ABM väikse suulise muudatusettepanekuga lõpus, kus siin on öeldud, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimeseks jaanuariks on asi lõpetatud, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime suuline muudatusettepanek ABM juurde, kontrollime siis. suuline muudatusettepanek. jõudsite hääletada, üks äh, hääl peaks veel tulema. väga hea, hääletus on suletud. kakskümmend kuus poolt kaheksateist vastu, vastu võetud. ABM kompromiss nüüd poolt siiski, moment. osade kaupa hääletus, kõigepealt esimene osa. vaikust, kolleegid, palun. lõpetage omavahelised arutelud, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek tuhat kakssada kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun tuhat kakssada kuuskümmend neli. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. kuusteist poolt, kakskümmend seitse vastu. tuhat kakssada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat kakssada üheksakümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, millega mina olen nõus, see on ju minu muudatusettepanek, ometigi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tuhat kolmsada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ABN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ABO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd tuhat kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun, tuhat kolmsada neliteist. hääletus on avatud, tuhat kolmsada neliteist. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne ühe vastu kompromiss ABP poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. ABQ poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. ABR poolt, siiski moment, suuline muudatusettepanek. niisiis, suuline muudatusettepanek mis puudutab süsteemseid äh, firmasid, jätta välja poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga me peame kontrollima, sellepärast et te niikuinii tahate teada. neli veel peaks hääletama. kui hääletate, siis nüüd. hääletus on suletud. vastu võetud kakskümmend seitse kaheksateistkümne vastu. ja nüüd siis see kompromiss ABR äh, muudetud kujul poolt vastu ja erapooletud vastu võetud nüüd muudatusettepanek tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt. tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss AD poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss ABS, erapooletud, vastu võetud. ABT mitmes osas ühesõnaga, teda, seda teil hääletusnimekirjas ei ole, nii et kuulake parem mind, ütleb esinaine. palun, kolleegid, kuulake, mis ma räägin ma tahan teile rääkida, mis nüüd edasi saab, sest et see on uus. Uudo Pulman, palun. siin on lihtsalt ühe tehnilise viitega minu fraktsiooni poolt äh, hääletusnimekirja me tegime vea ja ma sooviksin äh, siis ka käega märku anda, et anda juhis selle kohta, milline on meie suund. Right, so here we go then. First of all uh.... Äh, hakkame pihta. kõigepealt sissejuhatav lõik ilma sõnadeta uh, mis on inglise keeles tekstis for all exposures or for exposures to one or more sectors, regions or member states, see on sissejuhatav lõige ilma selline sõnadega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ausalt öeldes ma ei saa mitte midagi enam aru, ütleb proua esinaine, kontrollime ühesõnaga sissejuhatav lõik ilma viiteta. me ei räägi nendest, sellest, sellest fraasist, vaid sellest, et me võtame selle fraasi välja. praegu ma ei saa mitte midagi aru, sest mulle tundub, et me kaks korda hääletame ühte ja sedasama asja. That's not what you've written here. Okay, so everybody vote. ja ütlesite hääletada, hääletus on suletud kakskümmend neli poolt ja üheksateist vastu. nüüd siis see sissejuhatav lõik üks B, kus on need sama, seesama fraas sees okei okay. oh,, sorry, it's very kõik on väga segane ma ei saa oma äh, nimekirjast aru, võib-olla teie olete targemad. nimelt äh, me nüüd hääletame need, selle fraasi, mis me enne võtsime välja, hääletame nüüd sisse tagasi. ehk siis inglisekeelne tekst for all exposures or for exposures la- ja nii edasi. poolt, vastu, erapooletud. me peame seda ka kontrollima, palun kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu ne,. ühesõnaga, need, see fraas on välja võetud. ja nüüd siis eraldi hääletus allpunktide B kuni K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, allpunktid KB kuni KE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tee. ja võtsime välja fraasi inglisekeelsest tekstist for all exposures or for exposures to one or more sectors. ja läheme nüüd edasi ABT-st, ma vabandan, et asi oli natukene segane. ja järgmisel me hääletame muudatusettepanekut tuhat kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss ABU suulise muudatuse ettepanekuga äh, VKE-de kohta kõigepealt äh, muudatuse suuline poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollin, kui keegi kõhkleb minus, ah ei, aitäh. nüüd kompromiss selle muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd tuhat kolmsada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kolmsada üheksakümmend poolt, tuhat kolmsada üheksakümmend, palun tõstke kätt, kui olete poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat kolmsada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud tuhat kolmsada üheksakümmend kaks poolt, tuhat kolmsada üheksakümmend kaks vastu, erapooletud, kontrollime palun, tuhat kolmsada üheksakümmend kaks. et see on suletud. vastu võetud kakskümmend kolm, kakskümmend üks. mis on? ei vajutanud nuppude ära langen, jah? noh, sellisel juhul kakskümmend kaks vastuhäält ja kakskümmend kaks poolthäält. kont-, hääletame uuesti. tuhat kolmsada üheksakümmend kaks hääletage palun. kaks, palun, veel peaks hääletama. ma sulgen selle hääletuse. ja nüüd siis kakskümmend üks poolt ja kakskümmend kaks vastu. keegi siit vahepealt kadus ära. ma ei teadnud, et härra Langen kaks häält saate anda. tuhat kolmsada üheksakümmend kolm poolt, tuhat kolmsada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, tuhat kolmsada üheksakümmend kolm. fraktsioonid äh, hääletavad siin äh, kummaliselt. mõned hääled veel. kui te neid nuppe vajutate, siis ausalt öeldes läheb kiiremini. ühel on veel vajutamata sulgen hääletuse kakskümmend kuus poolt kaheksateist vastu. tuhat kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud tuhat kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. A, B, V poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. A, B, kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tuhat nelisada kolm poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks tuhat nelisada kolm. tuhat nelisada kolm. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. no Rahvaparteid on nüüd üks üle Right, now we'll close the vote. hääletus on suletud. kolmkümmend poolt kaksteist vastu, vastu võetud. kolleegid, äh, meil on hääletada veel väga palju, nii et ABX poolt vastu, erapooletud vastu võetud. tuhat nelisada kakskümmend kolm poolt vastu erapooletud, kontrollime palun, tuhat nelisada kakskümmend kolm. ma vabandan, aga kontrollime. kolm häält on puudu, kaks, üks puudu. häält on suletud. langeb ära kakskümmend kaks, kahekümne kahe vastu. kompromiss A, B, Y poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud ABZ poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud ACA poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud ACB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ACC, ACC poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud ACD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ACE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ACF. kõigepealt meil on suuline muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd see kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat nelisada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss ACG poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat nelisada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ACH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ACI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat nelisada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ACJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ACK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat nelisada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. Viki. Viki, sa pead ka hääletama ei kuule kommentaare ilma mikrofonita. tuhat nelisada kaheksakümmend kaks. tuhat nelisada kaheksakümmend kaks, kontrollime palun elektrooniliselt. hääletus on avatud. või kohe on, tähendab. hääletus on nüüd suletud, vastu võetud kakskümmend seitse, kaheksateistkümne vastu. kompromiss ACL poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ACM poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. moment. ACN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ACO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat viissada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, tuhat viissada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu tagasi lükatud. ACP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on meil siin kaks erinevat alternatiivi. kas me räägime seadusandlusest või delegeeritud õigusaktidest, kõigepealt hääletame alternatiivi üks mis tähendab seda, et äh, see asi jõustub läbi seadusandluse, alternatiiv kaks äh, läbi äh, delegeeritud õigusaktide, kui te toetate delegeeritud õigusakte, hääletage maha alternatiiv üks. niisiis kompromissaatse Q alternatiiv üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. alternatiiv kaks poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud ja nüüd kompromiss ACR, ACR poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ACS, siin on samuti kaks alternatiivi, kõigepealt seadusandlus ja teine alternatiiv, delegeeritud õigusaktid. nüüd siis kõigepealt äh, seadusandlus, alternatiiv üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, alternatiiv kaks poolt, vastu erapooletud see on vastu võetud. ja nüüd kompromiss ACC, ACT poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek tuhat viissada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat viissada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ACU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ACV poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat kuussada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AC kaks siis veel. suulise muudatuse ettepanekuga. kõigepealt siis suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tuhat kuussada kolmteist poolt, vastu. kontrollime palun. tuhat kuussada kolmteist ja tuhat kuussada neliteist, need on üheskoos. tuhat kuussada kolmteist ja tuhat kuussada neliteist. jõudsite hääletada, hääletus on seega nüüd suletud. vastu võetud, kakskümmend kaks kahekümne vastu kompromiss ACX poolt vastu ära pandud, vastu võetud. kompromiss ACZ poolt vastu erapooletud, vastu võetud. tuhat kuussada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kuussada üheksateist poolt, vastu erapooletud, kontrollime palun tuhat kuussada üheksateist. jõudsite hääletada, hääletus on suletud, tagasi lükatud, tuhat kuussada kakskümmend poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kuussada kakskümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. ADA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tuhat kuussada kolmkümmend poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kuussada kolmkümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, tuhat järgmine osa on tagasi võetud, tuhat kuussada kolmkümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, tuhat kuussada kolmkümmend kaheksa poolt tuhat kuussada kolmkümmend kaheksa tuhat kuni tuhat kuussada nelikümmend kolm plokis jah, poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. Ramon, anna andeks, aga kõik läksid maha hääletamisele. peaaegu viimane lõpusirg, et sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun sada nelikümmend neli. nüüd saate hääletada, hääled on suletud, vastu võetud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 erapooletud, me peame kontrollima kahjuks sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis koos identsed kontroll. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt. vabandust, äh, see langeb ära, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üheksa poolt,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 erapooletud. kontrollime palun, sada kuuskümmend viis. Te ei tõsta käsi lihtsalt. rahvaparteidelt on üks üle. võtke ära oma kaart, keegi. näed, see on suletud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, seega tagasi lükatud muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. kolleegid, kui kaks fraktsiooni lihtsalt ei hääleta ei ühte ega teistpidi, siis sellest asjast ei tule midagi välja, seega elektrooniliselt sada kuuskümmend kaheksa jõudsid hääled, hääletus on suletud. vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss ADC kahes osas vist lihtne suhteliselt see asi. esimene osa poolt, vastu. Udo Pulman. ma tahan selgitada ühte asja. E, põhjenduspunkt nelikümmend kaheksa A kahes osas ja siis nelikümmend kaheksa B eraldi, sain ma õigesti aru teist? nimelt e, siis on tegelikult rohkem hääletusi kui kaks, ainult kolm tuleb siis kokku ühesõnaga siis nelikümmend kaheksa põhjenduspunkti A allpunkti esimene osa, siis hääletame teise osa ja siis tõesti äh, ülejäänud, kui midagi üle jääb. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu. kontrollime palun teist osa üks Rahvapartei on üle jälle. hääletus on suletud, vastu võetud kakskümmend viis üheksateistkümne vastu. ja nüüd ülejäänud põhjenduspunkt poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaks poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viies nelisada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ajab janule, jah. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss ADD suulise muudatusettepanekuga, seega kõigepealt suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. ei saa hästi aru, ilmselt väga napilt üht või teistpidi elektrooniliselt seega Has everybody voted? jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lük-, lükatud ja nüüd ülejäänud kompromiss ADD esialgsel kujul poolt vastu ja erapooletud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ADG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. kakssada kuus, kakssada seitse. kakssada seitse Bevanche ja Liiemilt. jõudsid hääled, hääled on suletud. kakskümmend kuus poolt, kaksteist vastu, vastu võetud kakssada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kaksteist poolt. vastu, erapooletud. kontrollime palun kakssada kaksteist. jõudsite hääled, hääletus on suletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, kahekümne ühe vastu, hääle vastu. kakssada kolmteist poolt, vastu ja erapooletud. vastu võetud kakssada neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud segamini kakssada kakskümmend uuesti, palun. üldiselt. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. <laughs> üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime. tõesti mingisugune kätemeri, aga ei saanud täpselt aru, kakssada kakskümmend neli. hääled on suletud vastu võetud kakskümmend viis kaheksateistkümne vastu elektrooniliselt äh, nüüd muudetud kujul see tekst. hääletus on avatud. kolm häält veel, palun. hääletus on suletud. nelikümmend neli poolt, mitte keegi pole vastu ja keegi pole ka erapooletu selles küsimuses, nii et aga üks hääletus veel. seadusandlus, eelnõu hääletus on avatud. üksteist häält veel. leidke nüüd see viimane energiavaru veel üles selle hääletuse jaoks. viis veel, neli veel, kolm veel, kaks veel, kaks veel, kolleegid üks veel. üks peaks veel suutma vajutada nupule. nüüd on üks üle, Rahvapartei. rahvapartei ikka veel üks üle. võtke ära oma kaart, aitäh. hääletus on suletud. nelikümmend neli poolt, see null ja null, suurepärane. Thank you proua esinaine. proua esinaine, ma teeksin ettepaneku paar minutit pausi teha. jah, viis minutit paus, palun. Okay.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 It's not no, usual, but, no. but it's not prohibited, so it's, it's discretionary. I, I don't think. Okay. Please, if you could take your seat. palun istuge oma kohtadele. palun, palun lõpetage omavahelised kõnelused. meil on veel vaja hääletada me just hääletasime kapitalinõuete direktiivi nüüd on raportöör öelnud, et soovib alustada läbirääkimisi nõukoguga, niisiis vastavalt kodukorra reeglite, reeglile seitsekümmend otsustab komisjon, kas alustatakse läbirääkimisi. kas raportöör soovib sõna? Otmar. ma sooviksin kõigepealt tänada kõiki hääletustulemuse eest, sellepärast et see tulemus parlamendi läbirääkimispositsiooni tugevdas. see on täiesti selge ja see puudutab ka kompromisse ja mis puudutab nüüd läbirääkimisi, siis ma paluksin, et me nende läbirääkimistega võimalikult kiiresti alustaksime, sellepärast et parlament on praegu väga heas positsioonis, et läbirääkimisi alustada ja ma usun, et nõukogu on sellega nõus, aitäh. aitäh. niisiis, vastavalt standardmenetlusele on läbirääkimiste mandaadiks raport, mille me just vastu võtsime ning läbirääkimiste meeskond on siis esinaine, raportöör ja variraportöörid ning me anname regulaarselt aru, nii nagu me tavaliselt teeme, anname aru siis kas koordinaatoritele või komisjonile. samuti ütleksin, et esimene kolmepoolne kohtumine kapitalinõuete direktiivi osas toimub kahekümne kolmandal mail kell pool, poole neljast poole kuueni komisjoni esindaja tahtis äh, ka meid tänada, aga kahjuks meil on liiga, liiga palju tööd veel teha, nii et, et, et äh, võib-olla äh, kui, kui ma annan praegu teile komisjoni, komisjoni nimel sõna, siis pärast iga, iga hääletust keegi tahab sõna võtta ja sellist pretsedenti ma ei taha luua, eriti, ise, isegi mitte sellise väga olulise teema puhul. niisiis, nüüd läheme edasi Kosessi raporti hääletuse juurde. ja me, me saame aru, et komisjon tahtis öelda aitäh, aga meil on see saal siin ainult kella kaheksani ja meil on veel kaks väga mahukat hääletust. niisiis, Kosessi raport. Elisa, kas sa tahad sõna saada? tahaksin tänada härra Kosessi ja kõiki teisi variraportööre koostöö eest ning äh, tahaksin esitada väikese palve. Äh, sotsiaaldemokraadid äh, ei toeta kõiki komp-, me toetame vanu kompromisse, välja arvatud AA ja enne selles osas me hääletame vabalt, muidu me toetame kompromisse, aga minu viga on see, et see hääletusnimekirjas ei ole sees niisiis, sotsia-, sotsiaaldemokraadid toetavad kõiki kompromisse, välja arvatud need kaks. Jean-Paul, kas me oleme valmis hääletama kohe? jah, oleme. niisiis muudatus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatus kaheksa. me kontrollime muudatust kaheksa. kas kõik on hääletanud, üks rahvaparteilane on üle aru? aitäh, hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu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 sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, kuu on kuhugi kadunud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapo-, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksiktee poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te soovite kontrollida? kaks tuhat, kakssada seitse kontroll hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. keegi ei, te ei tõsta selgelt kätt. Stop there kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada kaheksa elektrooniline kontroll üks inimene veel hääletamata, nii, aitäh. vastu võetud, kakskümmend kolm kahekümne vastu, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakssada kaksteist. Has <coughs> everybody voted? One to vote üks inimene ei ole veel hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AH poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ai poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aj poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. al poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. am poolt vastu erapooletud, vastu võetud. AN poolt. oi, siin on ka suuline muudatus, kõigepealt hääletame suulist muudatust, niisiis AN suuline muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd AN, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, kui soovite. kontrollime kompromissi AN. kaks inimest ei ole veel hääletanud, üks inimene, hääletus on nüüd lõppenud, aitäh. vastu võetud kakskümmend viis, seitsmeteistkümne vastu. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A, kontrollime, kui soovite, kakssada nelikümmend neli, jah, käsi eriti ei tõstetud kaks inimest pole veel hääletanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend viis kaheksateistkümne vastu, AR poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, AS poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt. Need olid ah,, need on identsed, see on eelmisega identne, niisiis kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud A kaksik V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss AX poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss AI, AY poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. AZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime kuuskümmend üheksat. Votes closed hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, kakskümmend kolm kahekümne vastu, seitsekümmend poolt, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sama enamusega seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud, sama häälte enamus, AAA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seitsekümmend üheksat. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud päris korralikult. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AAB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, era-. kaheksakümmend kolm poolt, mul on raportööri nimed, aga miinus siin hääletusnimekirjas, kaheksakümmend kolm. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja elektrooniliselt äh, hääletame teksti muudetud kujul. kaks inimest peab veel hääletama. üks veel. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt neli vastu, kolmteist erapooletut. ja nüüd hääletame õigusloomealast resolutsiooni. kolmteist oli erapooletuid. ja nüüd hääletame siis õigusloomealast resolutsiooni neli inimest pole veel hääletanud, kaks veel, üks veel kõik on hääletanud, kakskümmend kuus poolt, kolm vastu ja neliteist erapooletut. nii et siis jõudude vahekord on muutunud. lühidalt, tahaksin lühidalt selgitada hääletajate ma tegin ettepaneku jääda erapooletuks just nendel põhjustel, mida ma enne mainisin. me räägime praegu kahesest õigusloome paketist ja me loodame, et olukord muutub paremaks, me ootame, peaksime ootama nende sõnumitega, mida muule maailmale saadame. hästi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 sada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud komprom-, kontrollime sada kolmkümmend üks. kaks veel, üks veel, sulgeme hääletuse, tagasi lükatud kaheksateist, poolt kakskümmend kolm vastu, kompromiss D, poolt vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss F poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt seda vastu erapooletud tagasi lükatud. nüüd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 vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss H poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss I poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss J poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, seitse, viis. see langeb ära. kaks, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Te soovite, et me kontrolliksime kakssada seitsekümmend kuus. hääletame uuesti. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, aitäh. suuline muudatusettepanek kompromiss B juurde. me siis kõigepealt võtame suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss, muudatusettepanek hääletus Äh, muudetud poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. miks meil ei võiks olla standardiseeritud hääletusmeetod, nii kaks kaheksa kolm poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime, kaks kaheksa kolm? kaks kaheksa kolm kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu. kaks kaheksa neli, see langeb ära. kaks kaheksa viis poolt, kaks kaheksa viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss, kontrollime, kaks kaheksa viis, kontrollime, kui soovite hääletus on alanud, kaks kaheksa viis. kaks peavad veel hääletama, kui te hääletate üks veel. ja sulgen hääletuse. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, kaksteist vastu. kompromiss Q poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt vastu. me peame kontrollima, viiskümmend seitse. hääletus on suletud, vastu võetud. tööhõive kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tööhõive neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja järgmised langevad ära. Eh. kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss U poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss V poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kaheksakümmend kolm. jah natukene valesti hääletus läks, siis kontrollime kaheksakümmend kolm. kaks veel. Äh, sulgen hääletuse, see on vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, seitse vastu, nii et ma ei olnud sugugi mitte pime. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kaheksakümmend seitse, kontrollime. üks Rahvapartei on, liige on üle. ja vastu võetud, kakskümmend kolm pool, kakskümmend üks vastu. kompromiss Y poolt vastu, erapooletud. kontrollime, kompromiss Y. ja vastu võetud. kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ZA poolt, vastu kompromiss ZA poolt, ZA. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ah, see on väga keeruline Šampule aru saada sinust ja lähme nüüd edasi. üheksakümmend kaheksa poolt. üheksakümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletud. peame kontrollima. üheksakümmend kaheksa, vabandust. kõik on hääletanud, vastu võetud on üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis. Te, te soovite kontrollida AC-d, hästi. hääletus on alanud veel kolm, veel kaks, üks veel. aitäh. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, seitseteist vastu. sada viis poolt. vastu erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud sada seitse poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd, nüüd elektrooniline hääletus muudetud teksti osas kas kõik on hääletanud? üks veel, aitäh. kaheksateist poolt, kaksteist vastu, neliteist erapooletut. ja nüüd hääletame õigusloomelist resolutsiooni. hääletame nüüd õigusloomelist resolutsiooni üksteist peavad veel hääletama. viis veel, kolm veel, kaks veel, üks veel, üks veel peab hääletama ja sulgen hääletuse. aitäh. kakskümmend poolt, üksteist vastu ja kolmteist erapooletut. niisiis ärge minge kuhugi, kolleegid, te ei saa veel ära minna. sest me peame rääkima ka sellest, mis saab nõukogu läbirääkimiste avamisest. Jean-Paul Gauzes, proua esinaine, lubage mul mõned märkused teha, kui lubate. Nende kahe dokumendi osas äh, tehti tööd väga korre-, korralikult, äh, koostöövaim oli väga hea ja eelmisel nädalal jõudsime me kokkuleppele raportööri ja variraportööride vahel, kõikide peamiste fraktsioonide vahel aga ma pean märkima, et kui see töö sai läbi, siis vastupida-, vastupidiselt tavalisele töömeetodile siin parlamendis ja mina üldiselt olen harjunud sellise töömeetodiga, äh, sekkusid asjasse fraktsiooni esimehed ja hakkasid läbirääkimisi muutma ja kasutasid ma teatavaid manöövreid selleks, et õõnestada raportööri poolt tehtud ja variraportööride poolt tehtud tööd. ja minu meelest see ei ole selle parlamendi vääriline käitumine on täiesti normaalne, et komisjon teeb tööd, siis toimuvad arutelud, siis on täiskogu ja mitte nii nagu praegu, et hakatakse sekkuma siin meie, meie töösse. Uh, kolleegid, ma kuulan praegu raportööre, Liisa, palun. proua esinaine, kallid kolleegid ma arvan, et ma pean tänama kõiki raportööre ja variraportööre, kes seda tööd tegid. kõik suhtusid väga avatult ja positiivselt nendesse läbirääkimistesse, aga nagu ma alguses ütlesin, elu on läinud edasi vahepeal ja ma arvan, et me saadame välja väga tugeva sõnumi me saadame välja väga tugeva sõnumi täiskogule ja läbirääkijatele. Nende läbirääkimiste jaoks, mis ilmselt tuleb avada ja see sõnum on, et praegu ei ole õige aeg tulla välja eelarveid kärpivaid ja, ja piiravaid meetmeid parlamendi töö piiramiseks, vabandust parlament peab olema kaasatud kasvu ja arengu faasi täies mahus, meie tööd ei tohi piirata ja kärpida. see on see sõnum, mille me saadame välja täiskogule, kus toimub lõpphääletus ja me loodame, et suudetakse veel parandada seda tööd, mis on ära tehtud, et me saaksime välja saata kodanike poolt, keda me esindame, kergemini loetava sõnumi, muud ma ei tahtnudki öelda. suur tänu! üldiselt me selles faasis arutelust ei pea. Marianne Tyson, kui ma teile annan sõnu, siis, sõna, siis tahavad kõik saada sõna. mida teil on öelda, mida raportöör ei saanud öelda? ma tahaksin teha ühe avalduse, mis selgitab meie fraktsiooni hääletust. proua esineja, ma arvan, et mul on õigus selleks ja kõneleja ütleb, et ta läheb üle oma emakeelele. Äh, proua esinaine, ähm, meie koordinaator selgitas mõni hetk tagasi, et ähm, tõesti raportööri ja variraportööride vahel äh, sujus koostöö väga hästi. ma olen sellega täiesti nõus, väga häid läbi, kokkuleppeid saavutati ja mul on öelda nüüd nii palju, et meie fraktsioon pidas kõikidest kokkulepetest kinni, vaatamata nendele viimastele muutustele viiskümmend minutit enne hääletust, mis loomulikult tegi väga raskeks nendest läbirääkimistel saavutatust kinnipidamise määruse kõik aspektid, mis, mis räägivad kõikvõimalikest fondidest, me oleme vastu vabale hääletusele olnud fraktsioonis ja otsustasime, et fraktsioon hääletab poolt ja me hääletasime poolt, sellepärast et kompromiss niimoodi ette nägi. me oleme selle läbi rääkinud, seesama lunastusfond ja võlgade kärpimine, me ei ütle ei kõigele, me ütleme aga seda, et äh, näiteks äh, me räägime siin osade lunastusfondide puhul miljarditest eurodest, meil on vaja täpseid tingimusi teada enne, kui me otsustame, mille osas kui ja kuidas me hääletame, me peame ikka teadma, millest me hääletame, see on meie kõige viimane võimalus praegu siin sõna sekka öelda, mina kompromissi äh, Äh, huvides ütlesin jah, aga ma tahtsin selgitada, milline on olnud Rahvapartei äh, seisukord nende päästefondide osas. suur tänu, proua esineja, et sõna andsite. suur tänu, kolleegid. nüüd punkt selle kohta, kas äh, me üritame saavutada esimesel lugemisel kokkuleppe nõukoguga, nagu ma aru saan, raportöörid, üldjuhul teie peaksite midagi ütlema selle kohta praegu läbirääkimiste avamise kohta, Jean-Paul. proua esinaine, ma oskan arvutada ja lõin arvud kokku, proua Thyssen selgitas, mis juhtus, minu meelest on väga kahetsusväärne see, et, et mõned meie fraktsioonide juhid on sekkunud öö, oma avaldustega ja meie mandaat on väga selge nõukoguga läbirääkimisele, me läheme esimesele lugemisele nõu-, täiskogus, see on vähemalt minu ettepanek, me ei saa lõpmatuseni asju läbi rääkida öö, me tahame täiskogus esimesel lugemisel midagi saavutada, me ei taha, et parlament magab maha selle, mida teeb nõukogu, me näeme, et olukord on väga raske, eriti Kreekas ja ma arvan, et nõukogu ja parlament praegu küll ei peaks mängima siin oma väikseid mänge, seadmata väga paljude inimeste elu äh, kaalule, mis iganes äh, on aga need äh, argumendid, mida selle jaoks tuuakse ja ma arvan, et me peame minema esimesele lugemisele, me ei pea seda mängu siin mängima ja mingisuguseid rumalusi rääkima. Elisa Elisa, palun. ma arvan, et me peame minema täiskogule, lihtsalt et meie mandaati jõustada ja, ja, ja selgitada meie seisukohti. proua esinaine, kuivõrd otsus äh, oli, et me esialgu, et me hoiame need kaks raportit äh, paketina ja et raportöörid tegelikult on oma seisukohtadest äh, seisukohtades erineval ähm, seisukohal, üks äh, tahab asja viia täiskokku, teine tahab läbirääkimised avada ja seega peab komisjon nüüd otsustama, kas me avame läbirääkimised esimesel lugemisel. kas me saime aru valesti? Yeah, he wants to go to plenary. Ah, she wants to go to plenary. You want, you want to go to mulle tundub, et siin on tekkinud arusaamatus, ma toetan seda, et me läheme täiskokku kohe, kohe. ei kuule, mida öeldakse ilma mikrofonita saalist. proua esineja ütleb jah, siis on selge, läheme täiskokku. triloogi esimene kohtumine pidi vist toimuma homme kell kaheksateist null null, seega ei toimu. selge, läheme täiskokku, nüüd yeah. okay. no that's fine. väga hea, me ei pea seda enam hääletama, nad on omavahel nõus, raportöörid. niisiis, nüüd pean teile meelde tuletama seda, et järgmine kord kohtume kahekümne esimesel mail, eh, järgmisel nädalal Strasbourgis. suur tänu ja kena õhtut kõigile! Next week!